tulenevalt Euroopa Kohtu otsusest. kolleegid, ma teen ettepaneku, et läheme edasi päevakorraga. olen saanud Euroopa Rahvaparteilt ja Roheliste fraktsioonilt järgneva ettepaneku ametisse nimetamise osas naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni proua Konstantz Le Grip, äh, Euroopa Liidu Horvaatia delegatsiooni äh, proua Mareje Kornilsen proua Haide Rüüle asemele. kui keegi vastu ei ole, siis need ametisse nimetamised on kinnitatud. vabandust protseduuriline küsimus. ja palun. arvestades seda, et äh, Jaapani maavärin toimus hiljuti, siis kas ei oleks mitte kohane, et äh, Euroopa Parlament äh, väljendaks oma kaastunnet ohvrite suhtes leinaminutiga? proszę o uwagę, proszę o uwagę. E, daamid ja härrad. eelmisel nädalal leidis aset äh, koosolek